tere hommikut, kallist, kallid kolleegid, meie istung on avatud ja meil on ka üks teadaanne ja see puudutab IMCO komisjoni otsust alustada eh, institutsionaal, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ehm, ja seoses siis teatisega üheteistkümnendal märtsil ja ma ei ole saanud äh, mingeid vastuväiteid sellele vastavalt meie kodukorra sätestatud korrale ja IMCO äh, komisjon saab siis alustada läbirääkimistega. liigume nüüd edasi meie esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused kliimamuutuste küsimuses ja ma tahaksin teile teada anda, kallid kolleegid, äh, parlamendisaadikud, et äh, selle arutelu raames ei ole ette nähtud sinise kaardi küsimuste esitamise võimalusi ega ka vaba mikrofoni vooru. ja äh, liigume nüüd äh, kohe kõnelejate juurde, esimesena saab nõukogu nimel sõna proua Šiot, palun. tere hommikust, austatud president, austatud parlamendisaadikud. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et ta võimaldas mul kõnelda nõukogu nimel sellel väga olulisel teemal me kõik teame, kui suured on kliimamuutustega seotud väljakutsed ja muutused, eh, seda me nägime elavast arutelust, mis on aset leidnud nii nõukogus kui parlamendis sellel teemal. kuid üleilmne tegevus kliimamuutuste vastases võitluses on ebapiisav, nagu IPCC eriraport seda ka ütles, Ehm, eh, eh, globaalne soojenemine toimub endiselt. Euroopa Liit tahab olla juhtrollis vastamaks kliimamuutustele. Eh, ta on endiselt pühendanud end oma kohustustele seoses Pariisi leppe elluviimisega ning mm, me jätkame tööd selle nimel, et äh, üleilmne soojenemine ei ületaks kahte kraadi seltsuse järgi. Euroopa Liit tahab maksimeerida oma tegevust võitluses kliimamuutuse vastu äh, ja äh, me kaasame siia erinevad multilateraalsed protsessid, eriti just lennundusvaldkonnas ja laevandusvaldkonnas Euroopa Liit äh, on õigel teel oma kaks tuhat kakskümmend mm, CO kahe taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärkide täitmisel ja lisaks sellele oleme me juba seadusandlusesse sisse viinud äh, oma äh, ambitsioonikad eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend, mis võimaldab heitmeid vähendada vähemalt neljakümne protsendi võrra aastaks siis kaks tuhat kolmkümmend võrreldes tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastaga. viimaste elementide eh, finaliseerimine kahe tuhande kolmekümnenda aasta seadusandliku paketist oli töö, millega me alustasime juba aastal kaks tuhat viisteist ning hiljuti jõudis see eh, väga intensiivsete läbirääkimisteni ning kahe kaasseadusandja vahelise kokkuleppeni. eriti just Euroopa Liidu heitmetega kauplemissüsteemi reeglid vaadati üle selleks, et tagada vajalik võimalikul määral heitmete vähendamisi tööstussektoris, energiatootmissektoris ning me tegelesime ambitsioonikate siduvate vähendusmääradega aastaks kaks tuhat kolmkümmend, need panid paika kõik liikmesriigid teistes sektorites, nagu näiteks transpordi, jäätmesektor ja elamumajandus. mis puudutab maakasutust ja metsandust, siis nendes valdkondades peavad liikmesriigid tagama, et kasvuhoonegaaside heitmed nende territooriumil ei ületa Ehm, eh, seda määra, mida on võimalik ehm, Äh, süsiniku püüdmismeetmetega äh, eemaldada äh, keskkonnast. energiatõhusus, CO2 heitmed autodest, veoautodest ning fluorineeritud gaasid. Nendes valdkondades oleme ka tööd teinud ja need kindlasti mõjutavad meie tööd. lisaks sellele üleüldiselt, jõuliselt valitsuse tasandi meetmed lepiti Euroopa tasandil kokku selleks, et liikmesriikide vahel tagada tagada ühtsus äh, meie pikaajalistes kliimapoliitika plaanides ja me tahtsime seda teha ka selleks, et lihtsustada edusammude üle äh, järelevalve teostamist aga me teame, et rohkem on vaja veel ära teha selleks, et panustada ähm, sellesse, et Pariisis sätestatud pikaajalised kliimaeesmärgid saaks täidetud. Euroopa Liit tuleb välja pikaajalise strateegiaga ÜRO raamkonventsiooni äh, raames äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend. me kutsume üles kõiki teisi osapooli ka pikaajaliste strateegiatega õigeaegselt välja tulema. võttes seda kõike arvesse, siis äh, nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjoni kutsunud üles tulema välja ettepanekuga strateegiaks, mis keskenduks Euroopa Liidu pikaajalisele CO kahe heitmete vähendamisele kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta alguses ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta novembri teatises Puhas planeet kõigile tegeleti sellega. nõukogu tervitab seda teatist ning rõhutab, et on vaja fokusseerida arutelud selleks, et saavutada kliima kliimaneutraalsus vastavalt Pariisi leppele Äh, kommunikatsioon või vabandust, teatist on juba äh, ministrite kohtumisel äh, arutatud, seda arutati siis konkurentsi ja energiaministrite kohtumisel ning lisaks on planeeritud veel lähikuudesse ja nädalatesse edasisi arutelusid sellel teemal. siiani toimunud arutelud on näidanud, et inimesed mõistavad, et vaja on tegutseda, et inimesed mõistavad, et on vaja välja töötada Euroopa Liidu pikaajaline strateegia ja et seda tuleb teha kõikehõlmavalt ja holistikult mõistlikult, jah tõesti. nõukogu usub, et Äh, ühtne tegutsemine äh, peab äh, toimuma erinevatel valitsustasanditel ja ka kolmanda sektori osapooled peavad olulist rolli mängima, samamoodi nagu regionaalsed omavalitsused ja kohalikud omavalitsused selleks, et kohapeal midagi ära teha. Euroopa Liidu pikaajalise strateegia väljatöötamine ja ettevalmistamine peaks võtma arvesse ka integreeritud riiklikke kliimakavasid, mis peavad olema sobivad siis pika pikaajaliste strateegiatega. ja siinkohal ma tahaksin öelda, et Pariisi lepe äh, ütleb, et üleminek on väga oluline selleks, et äh, tagada see, et kliimamuutuse tagajärjed äh, oleks ka midagi, mida arvesse võetakse erinevates piirkondades, mida kliimamuutus just eriti mõjutab. seda tuleb võtta arvesse pikaajalist et eh, madala CO2 heitmete plaanide väljatöötamisel nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. vaatamata sellele, et väljakutseid on tõesti väga palju, on vaja eh, liikuda edasi kliimale vastupanuvõimelisele majandusele ja madala süsinikuheitmega majandusele. ja need tegevused selles vallas on võima-, on loonud juba uusi töökohti eh, ja saavad seda teha ka tulevikus, näiteks hoonete renoveerimisvaldkonnas, ehitusvaldkonnas, taastuvenergia valdkonnas ja me peame mm, oskusi parandama erinevates sektorites, äh, teadusuuringud, äh, innovatsioon, äh, selle eesmärgiks on vähendada uute tehnoloogiate maksumust, aga meil on vaja veel raamistik selleks, et neid sektoreid töötada ja ka selleks, et erasektori instrumente toetada ning Äh, ka selleks, et anda turgudele õigeid signaale, et tõesti toimuks äh, vajalike ressursside tagamine. selleks, et tagada äh, heitmete vähendamine vastavalt Euroopa Liidu eesmärkidega, täitmaks Pariisi leppes sätestatud, on vaja ühiskonna tasandil ka suuri muudatusi ellu viia, näiteks meie tarbimismustrites, valikutes ja seda järgnevate kümnendite jooksul. eesistuja tahab jätkata nende aruteludega komisjoni teatise küsimuses, juures eh, ja seda ka kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Euroopa eh, Liidu Nõukogu on arutanud seda teemat ja teeb seda ka järgmisel nädalal kohtumisel selleks, et anda kätte suunised eh, oluliste poliitiliste mm, prioriteetide ja tegutsemissuundade osas. ja me keskendume oma arutelude sellele teemale selleks, et panustada omalt poolt üleüldisesse protsessi. nõukogu ootab mm, pikisilmiga neid kõrgetasemelisi kohtumisi, mis kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks rahvusvahelisel tasandil on ette nähtud selleks, et mobiliseerida poliitilist tahet, selleks, et suurendada üleilmseid ambitsioone, eh, mis ÜRO eh, kliima tippkohtumisel paika pandi, tegemist eh, on võidujooksuga, mille me saame võita ja mille me peame võitma eh, septembris kaks tuhat üheksateist. suur aitäh, eh, proua minister, teile, eh, kallid kolleegid, teie, kes te tulite veidi hiljem siia saali, teile ma ütlen, et selle arutelu raames me ei võta vastu sinise kaarte küsimusi ja ei ole ka vaba mikrofoni vooru. nüüd annan sõna komisjoni nimel volinik Anijatele, palun, teil on sõna. president president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel osaleda tänasel prioriteetsel debatil kliimamuutuste kohta. see teema on pälvinud avalikkuse laia tähelepanu ja eh, kuna eh, juhtivad kliimateadlased on oma raporti kaudu kutsunud üles midagi ette võtma, tuleb hakata tegutsema ja meil on piisavalt poliitilist tahet selleks. sel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ja me peaksime mõtlema, mida me veel saaksime teha. Euroopas saab juba olla saavutatu üle uhke. valimiskampaania annab meile nüüd hea võimaluse kõnelda kodanikele sellest, mida on saavutatud kõik ähm, erinevad poliitilised parteid, erakonnad saavad nüüd tutvustada oma tegevuskavasid. tähtis on kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani ambitsioonikas õigusraamistik vastu võtta. Eh, see, mida me oleme saavutanud, oleks olnud võimatu, kui kõik poleks oma jõudu selleks rakendanud. Junckeri komisjoni eh, prioriteet mis äh, kinnitati juba viis aastat tagasi, ongi puhas energia, puhas keskkond, me tahame vähendada kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks äh, vähendada heitkoguseid äh, kuni nelikümmend viis protsenti, kuid need sihtmärgid ei ole midagi, mis on kivisse raiutud, me võime isegi enamat taotleda tähtis on äh, kasutada taastuvenergiaallikaid, ähm, suhtuda energiakasutusse tõsiselt. kahekümne, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks äh, tahaksime me palju ambitsioonikamate äh, eesmärkideni jõuda ja kõik see näitab, et energiaküsimused on Euroopa agenda ees, eesotsas väga tähtis on ka koostöö rahvusvaheliste partneritega, me näitame neile eeskuju ja täidame oma lubadusi. nüüd on ka kätte jõudnud ajahetk, mil tuleb tulevikku vaadata aastasse kaks tuhat viiskümmend. meie poliitika peab minema kaugemale kui kaks tuhat kolmkümmend. tähtis on majandusareng kus äh, arvestatakse nii kliimaneutraalsusega kui ka kodanike heaoluga. see puudutab nii kodanikke kui ka meie toost-, tööstust. Clean Planet for All, puhas planeet kõigile äh, oli teatis, mille avaldas komisjon eelmisel aastal, lubades saavutada kliimaneutraalne majandus. komisjoni visioon näitab selget suunda tulevikku, kuidas saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärke me oleme erinevaid stsenaariume äh, arutanud, viis stsenaariumi on täiesti teostatavad aastaks kaks tuhat viiskümmend, arvestades uue tehnoloogia kasutuselevõtuga, aga kas see äh, pole piisav selleks, et ühe koma viie kraadi äh, temperatuuri tõusu juurde jääda? selleks, et seda saavutada, peaksime kahe tuhande viiekümnendaks aastaks nullemissioonid saavutama tähtis on kliimaneutraalsus, kõigepealt uus tehnoloogia, teiseks käituse, käitumise muutumine, kolmandaks ringmajandus, need on tähtsad elemendid meie plaanis. analüüs on näidanud, et kliimaneutraalsus on saavutatav kahe tuhande viiekümnendaks aastaks, aga see eeldab tehnoloogia ja erinevate meetmete ambitsioonikat kasutuselevõttu tähtis on moderniseerida Euroopa majandust kestliku tuleviku heaks, suurendada investeeringuid puhtad, puhtasse tehnoloogiasse, parandada meie kodanike elukvaliteeti. meie majandus peab olema tõhusam, vähem energiamahukas, kohaliku tasandi töökohtadele keskenduv mul on hea meel, et parlamendikomisjonid on heaks kiitnud meie pikaajalise visiooni ja loodan, et seda tehakse ka homsel hääletusel parlamendis. me tahaksime näidata, et sotsiaalsed õiglased muutused viivad kliimaneutraalsusele, see on äh, tohutu majanduslik võimalus ja see kõik on saavutatav. Mast-, mastaabista-, sääst äh, suured meetmed vajavad avalikku arutelu. tähtis on, et meil kõigil oleks üksmeelne arusaam, kuidas edasi liikuda. tähtis on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides avalik arutelu kliima teemal algatada ja kutsun teid üles seda tegema. meie äh, tunneme tõesti, et praegu on õige aeg nendest teemadest rääkida, me oleme tundnud kliimamuutuste mõju juba omal ajal, kahe tuhande viiekümnendal aastal võib-olla paljusid meist enam siin planeedil pole, aga meie elanikkond kasvab ja me tahaksime, et kahe tuhande viiekümnendal aastal täis ikka jõudvad öö, inimesed ei peaks kannatama kliimamuutuste tõttu me peame äh, endale aru andma, et teema on pakiline, vajab lahendamist, me peame stabiliseerima kliimamuutused, täitma Pariisi kokkuleppeid, me ei saa enam lubada endale viivitusi ja kõhklusi. tähtis on, äh, et meil on kohustus reageerida meil on äh, põhjalik analüüs tehtud selle kohta, kuidas saavutada kliimaneutraalsus. kliimaneutraalsus, majanduslik õitseng ja sotsiaalne õiglus võivad käia käsikäes. peame enamuse eurooplaste ja eriti noorte sõnu kuulma. me peame kokku leppima kliimaneutraalse Euroopa tuleviku suhtes aastaks kaks tuhat viiskümmend ja meil on meetmeid ja võimalusi selle saavutamiseks. tänan. suur tänu, härra volinik, jätkame äh, fraktsioonide esindajate sõnavõtuga neljaks minutiks saab sõna Rahvapartei esindaja härra Liise, palun. suur aitäh, austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid. Äh, Helmut Schmidt, Saksa sotsiaaldemokraatlike kantsler, ütles ükskord, et äh, see, kellel on mingid nägemused, peaks minema arsti juurde. jah, aga poliitikas on meil vaja, kliimapoliitikas on meil vaja äh, visiooni, nägemusi. Euroopa Komisjon oma nägemuse meile esitas. Äh, me tahame aastaks kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalseks muutuda ja see on hea, kui äh, nägemusi äh,, ähm, faktid äh, ja erinevad äh, selged stsenaariumid äh, ka täiendavad. komisjon on öelnud, et see loob äh, lisatöökohti ja tagab lisamajanduskasvu äh,, aga seda tingimusel, kui me seda teemat Äh, tõesti saavutame või neid eesmärke saavutame. üle kogu Euroopa on nüüd koolinoored tänavatele läinud äh, ning äh, kui me homme selle dokumendi vastu võtame ja kliimaneutraalset lähenemist toetame, oleme oma esimese võidu saavutanud, kuid ma kardan, et need kooliõpilased peavad edasi oma demonstratsioonidega jätkama Äh, sest äh, meie ei ole ainukesed, kes peavad otsustama, ka nõukogu peab selle stsenaariumi vastu võtma ja see on oluliselt keerulisem kindlasti kui meie töö siin parlamendis. Äh, ja selleks, et nõukogu äh, mõjutada selle suunal, et nad ka pooldaksid seda strateegiat ja et konkreetsed sammud selle saavutamiseks paika pandaks, peame me rangelt kaaluma seda, mida me teeme. meie fraktsioon on natukene kriitiline, kas me viiekümne protsendilise eesmärgi aastaks kaks tuhat kolmkümmend praegu saame paika panna. jah, kindlus on küll väga hea, aga me oleme äsja otsusele jõudnud, kokkuleppele jõudnud ja ma kardan, et meil ei õnnestu see ja ma kardan ka, et äh, need liikmesriigid nõukogus äh, äh, et, et nõukogus on ka selliseid liikmesriike, kes ei taha kliimaneutraalsust põhimõtteliselt ja kui me selle resolutsiooniga liiga kaugele läheme, saame, saavad need liikmesriigid endale lisa äh, tulejõudu äh, selle vastu võitlemiseks rahvapartei jaoks on väga oluline tagada õiglane üleminek eh, just transition eh, kliimaneutraalsusele, me peame söest sõltuvaid piirkondi aitama, me peame aitama luua uusi töökohti eh, kaduvate töökohtade asemel ja, ja näiteks terasetööstus äh,, Äh, ka neid tuleb aidata CO2 vaba terast toota, see on võimalik, aga neid tuleb olulisel määral toetada ja äh, meie esindaja Kristjan Eeler täna kolmepoolsetel läbirääkimistel tegeleb just selle teemaga. <clears throat> Euroopa Liit peab selliseid puhtaid tehnoloogiaid toetama, meie peame äh, tööstussektorit toetama. lugupeetud daamid ja härrad, oma valmisringkonna koolinoori kutsusin ma aruteludeks külla ning mm, äh, loomulikult äh, Äh, toimub see arutelu, see toimub äh, pealelõunal, meie arutelu praegu on varem, aga meie äh, peame ka ettevõtjad dialoogi kaasama, väga palju ettevõtjaid ütlevad mulle pidevalt, et ma ei saa seda kõike endale lubada, mida teie seal välja mõtlete. me ei ole maailmale eeskujuks, kui me tahame olla kliimaneutraalsed ja me seda ka oleme, aga tööstus mujale maailma kolib ja seetõttu me ei saa kaaluda valikuid, et kas me oleme kliimakaitse või töökohtade poolt, ei, me tahame mõlemat, meie fraktsioon tahab mõlemat ja see resolutsioon, mis praegu meie ees laual on, on selline, mida ma loodan, et võetakse ilma suurte muutusteta homme vastu ja siis me saame edasi liikuda, aitäh! aitäh, härra Liise, nüüd saab sotsiaaldemokraatide nimel sõna kuueks minutiks härra Pullmann, palun! Uh, lugupeetud kolleegid, äh, meil on täna siin ka külalised, kuuskümmend äh, noort kahekümnest riigist istuvad üleval pealtvaatajate seas, tervitagem neid, sest nad on olnud väga tublid. Nemad on Youth for Climate, äh, noored kliima heaks liikumise esindajad on tõesti hea, et ka parlamendisaadikutel on äh, toor-, võimalus kohtuda oma valimisringkondades noortega, aga täna on teil võimalus neid näha ka siin. Greta Thunberg, äh, koolitüdruk, äh, algatas selle liikumise eelmisel aastal, kes otsustas avaldada meelt Rootsi parlamendi hoone ees. täna on tegemist suure liikumisega sajad tuhanded noored enam kui seitsmekümnes riigis, enam kui seitsmesajas linnas on otsustanud äh, avaldada meelt äh, selle liikumisega seoses ja võitlevad oma tuleviku nimel. see on äh, revolutsioon, mis on levinud nüüd kõikjale. ka lugupeetud kolleegid, meie, poliitikud, parlamendisaadikud, ka meie peame olema osa sellest liikumisest ning veel üks element. mina leian, et nemad peaksid täna olema siin meie kohal ja meiega koos arutlema, nemad peaksid esitama oma nõudmised, eh, esitama meile küsimusi ja meie peaksime püüdma neile vastata. ja tõesti, eh, mõned fraktsioonid siin kojas eh, soovisidki neid täna siia kõnelema kutsuda aga kahjuks eh, ei saanud me enamuse toetust selle idee taha esimeste konverentsil. minul on väga kahju, et konservatiivid, liberaalid ja paremäärmuslased võtsid meilt võimaluse selliseks eh, aruteluks täna. kahjuks on nad sellega blokeerinud avatud eh, dialoogi noortega kes eh, on otsustanud igal nädalal tänaval meelt avaldada. loodetavasti kunagi meil selline dialoog siiski õnnestub fraktsioonid, kes eh, seda dialoogi soovisid, kuue, rohelised ja sotsiaaldemokraadid, kutsusid nad hoopis eh, sel nädalal oma fraktsiooni koosolekutele, kuulasime nad ära, küsisime, mida te siis tegelikult loodate ja soovite ning vastus oli väga selge. meid kutsuti üles tegudele probleem on tõepoolest kiireloomuline, me peame midagi tegema, ärgem lükakem äh, tegusid edasi, ärgem jää-, jäägem ainult sõnade juurde. meil on praegu äh, ees äh, suurim oht inimkonna ajaloos ning tõepoolest noortel on õigus. Nemad soovivad elada oma elu hirmuta, nad soovivad näha tulevikku endal, oma peredel ilma et seda laastaks äh, keskkonnaohud. ja ma tahan noortele öelda, et äh, sellest ei pii-, piisa, et meie siin kenasti naeratame no, Eh, sellest ka ei piisa, et me jätame mulje, et me kuulame, aga keegi midagi sellest ei õpi eh, ja midagi ei tehta. ei, eh, me peame sellest midagi konkreetset õppima, kui me oma planeedi päästa tahame ja kui me tahame hoolitseda selle eest, et kõigil meist oleks hea tulevik siin planeedil. ma võtan seda väga tõsiselt, mida siin öeldi, et me vaatame üle oma poliitilise programmi ja täna me oleme vägagi otsustanud seda, et me hakkame vaatama, milline on meie poliitika, eh, nii tänane kui homne poliitika ja kas ta vastab ÜRO eesmärkidele. Eh, ilma keskkonnaküsimusi arutamata ei tohiks üldse enam näiteks majandusküsimusi arutada, aga ka eh, kliimaküsimusi ei tohiks arutada ilma mõtlemata sotsiaalsetele aspektidele. kõik inimesed peavad Äh, saama osa sellest heast äh, tulevasest ühiskonnast, mida me üles ehitada tahame, see tähendab seda, et ökoloogia äh, ja keskkond ei puuduta mitte ainult mõningaid üksikuid inimesi, ei, töökohad kaovad kindlasti, me peame investeerima kaasavasse sotsiaalpoliitikasse ja, ja kohaliku tasandi poliitikatesse. ja härra Macronilt võib seda küsida me peame hoolitsema selle eest, et meie ühiskonnas oleks taas õiglus Äh, inimesed, tööinimesed ei pea äh, olema need, kes kannavad äh, seda muutuste koormat, ei, me peame kaasa mõtlema ja kaasa aitama seda muutust läbi viia ja see on ainus võimalus hea tulevik luua ja see on ainus võimalus, kui me tahame mõistlikku üleminekut tagada oma tööstusele ja kui me tahame tõesti tagada selle, et meie maailmas saaksid inimesed elada rahumeelselt koos, võttes arvesse arvesse olemasolevaid loodusressursse ja äh, siin räägida sellest, et jah, komisjon ka tegutseb selle teemal, ähm, aga äh, eesmärkide saavutamine on väga lihtne, kui me kõik oleme otsustanud midagi ära teha ja me saame seda järgmise koosseisu ajal teha ja kui me seda otsustame, siis me äh, suudame äh, Eh, muuta majanduskasvu ja stabiilsuspakti jätkusuutlikkuse paktiks, siis meil ei ole mitte ainult majanduse juhtimise poolaasta, vaid me saame seda eh, muuta ka jätkusuutlikkuse poolaastaks. Eh, noored inimesed, kes te siin olete, jätkake oma võitlust. me oleme teiega uh,. aitäh, härra Bullmann. presidendi ja enda nimel saan öelda, et kui äh, järgmine parlamendikoosseis on valitud, saame korraldada kuulamise noortega äh, kliimateemadel, ma usun, et valdav enamus meie seast toetaks sellist kuulamist. ja kui äh, mina oleksin sellest teadnud, siis oleksin kindlasti seda ettepanekut toetanud, härra Višnevski saab sõna järgmisena ECR fraktsiooni nimel. suur tänu Pariisi kokkulepe näitab meile rohelist teed puhta keskkonna poole. tähtis on vähendada äh, kasvuhoonegaaside heiteid, see on väga raske, aga see annab meile uue perspektiivi. me peame mõtlema innovatsioonile ja tagama äh, kõikide nende regioonide rahastamise ja toetamise, eh, kus tuleb majandus ümber korraldada. minu eh, koduregioon on Sileesia, kus eh, toodetakse kivisüüt ja ma tean täpselt, mida tähendab õiglane majanduse ümberkorraldamine, kus keegi ei jää kõrvale. tuleb luua parem eh, energiaallikate kombinatsioon. kaheksakümne protsendi ulatuses kasutatakse Poolas eh, kivisütt energia to-, toet-, tööd tootmiseks, teistes riikides palju vähem. kui me tahame puhast majandust, siis ja puhast keskkonda, siis tuleb neid regioone, kus olukord on keeruline, toetada toetada neid regioone, mille majanduse aluseks on kivisüsi ei aita sellest, kui me e, määrime mett moka peale noortele. noored on väga targad, nad teavad küll, mida tähendab see, kui keegi jääb energiakavadest kõrvale, nad teavad, mida tähendab vaesus, sellepärast on Prantsusmaal ju ka inimesed tänavatele tulnud. palun toetage minu e, resolutsiooni. järgmiseks härra Gerbrandi, palun jah, aitäh. täna on väga eriline päev, kuna mitte ainult ei koputa tule, järgmine põlvkond meile uksele, vaid äh, nad äh, vaatavad äh, üle meie õla, kas me hoolitseme ikka nende tulemust, tuleviku eest. Nemad korraldavad äh, marsse tuleviku nimel, protestiaktsioone ja soovivad sellega meile näidata, et nad on mures oma tuleviku pärast ja kas me oleme seda tähele pannud, kahjuks äh, on vastus siin ei ja mitte ainult ei puuduta see noorte kliimaliikumist, vaid ka looduskeskkonna äh, hävingut. Euroopa Liit ei suuda täita oma eesmärke elurikkuse vallas, ei komisjon ega Euroopa Nõukogu ei ole astunud samme, et et olukorda parandada, jah, meil on paigas seadusandlus, jah, me oleme suurendanud äh, Euroopa Liidu eelarvest äh, kliimamuutuse vastase võitluse su-, suunatavaid äh, rahasid, kas sellest piisab? ei me peaksime võtma eesmärgiks viiskümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat kolmkümmend, see on selge, aga me peame tegutsema ka teistes poliitikavaldkondades, aga kahjuks näitasime me esmaspäeval jälle, et valmistame noortele pettumuse hääletasime kestliku rahastamise üle, kuid kahjuks äh, oli see ambitsioonitu, mis hääletusel toimus äh, paremäärmuslaste tõttu. kogu meie tegevus algab ju investeeringutest ja iga protsent, mis investeeritakse rohelisse energiasse, rohelistesse meetmetesse, on kiiduväärne, aga sellest ei piisa, kui me ei võta seda arvesse ka teistes investeeringutes. see on äh, võitlus, kus äh, me istume lekkivas paadis. lugupeetud president, täna istub äh, järgmine põlvkond seal üleval rõdul, meil on äh, aeg piiratud midagi ette võtta, varsti istuvad nemad siin meie koha peal ja me peame vältima olukorda, kus meie istume seal üleval ja vaatame häbiga, kuidas nemad peavad meie segaduse ära koristama, aitäh aitäh, kolleeg ning nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel neljaks minutiks sõna härra Eickhout. suur tänu ning suur tänu selle arutelu korraldamise eest, on äh, juba tagumine aeg, et me räägiksime kliimamuutustest aga siinsed kuulajad, äh, neil on juba kõri, nii et me räägime suur tänu, et me korraldasime selle, suur tänu, et saame sõna võtta, ei, nemad tahavad, et me tegutseksime, et poliitikud tegutseksid. kümme aastat tagasi liitusin Euroopa Parlamendiga, mul on, äh, tegelesin äh, teadusuuringutega ja tulin poliitikasse, sest ma teadsin, et poliitikud ei tegutse. juba kümme aastat tagasi oli aeg asuda tegudele. vabandan väga Äh, härra volinik äh, ja nõukogu esindaja, teie räägite aastast kaks tuhat viiskümmend, aga kui ma jälgin neid protesti meeleavaldusi tänaval, siis äh, mina ei ole näinud, et nad paluksid mingisuguseid suuri nägemusi aastaks kaks tuhat viiskümmend ei, nemad tahavad, et kohe midagi ära tehtaks ja me peame Euroopas ka rohkem ära tegema. me peame praegu juba kõrgemad ambitsioonid ja eesmärgid seadma, mida ma aga praegu kuulen, me räägime pikaajalisest strateegiast. härra Liise ütles isegi, et Äh, tegelegem kõigepealt pikaajalise strateegiaga, ärge, ärgem rääkigem praegu äh, otsesest tegustest, kuna see võib ju raputada või vihastada mõnda riiki, aga seda me peamegi tegema, praegu on kliimakriisi olukord ja me peame kohe tegutsema. üks äh, plakatitest on öelnud, et kui kliima oleks pank, siis oleks ta praeguseks juba päästetud on juba tagumine aeg midagi enamat ära teha. ning äh, me näeme, et mitte ainult noored äh, ei marsi kliima nimel, vaid ka paljud teised. Amsterdamis eelmisel nädalavahetusel nelikümmend tuhat inimest marssisid kliima nimel. see on äh, sotsiaalne liikumine ja me ei tohi nendele inimestele pettumust valmistada, nad kutsuvad Euroopat üles rohkem ära tegema. me räägime siin Euroopa tulevikust, aga just see ongi Euroopa tulevik, Euroopa tulevik tähendab rohelisi töökohti ja see on veel üks kommentaar minu poolt kolleeg Liisele, kui teie räägite tuleviku töökohtadest, siis peaksite rääkima rohelisest üleminekust teised maailma piirkonnad juba liiguvad sinnapoole, investeerivad sellesse, vaadake näiteks Californiat või äh, investeeringuid Indias, äh, mm, Hiinas, äh, Saksa, Saksamaa autotööstus investeerib rohkem elektriautodesse Hiinas kui Saksamaal. seda seetõttu, et Hiina hoolib keskkonnast rohkem kui Saksamaa seega meie peame omalt poolt rohkem ära tegema, me peame asuma tegudele ja me ei pea siin rääkima ainult eesmärkidest. ja see on väga hea, et inimesed ärrituvad siin, see on ju arutelu. alati kõlavad samad äh, hääled, samad sõnad äh,, samad eesmärgid. kui me räägime siin eesmärkidest, äh, ambitsioonide suu-, suurendamisest, siis me näeme, et see, seal küljel istuvad kolleegid ka kaitsevad äh, fossiilsete kütuste tootjate huve. osad kolleegid ütlevad, et ärme räägime meie investeeringute negatiivsetest külgedest, räägime ainult sellest pisikesest rohelisest nurgakesest. räägime sellest, kuidas põllumajanduses liigutakse rohelise, roheliste investeeringute poole, kuidas äh, ühistransport muutub äh, rohe, rohelisemaks, ärgem rääkigem sellest, kuidas me jätame oma kliimaeesmärgid täitmata. homme hääletame kõrgemate eesmärkide äh, üle, aga ärge, ärme unustame, et ees on valimised, kus need küsimused on väga olulised ja me peame asuma tegudele selle asemel, et siin sõnu loopida. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab GUE fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks sõna proua Boylan, palun kallid kolleegid, Greta Thunbergi blokeeriti siia parlamenti tulema sellepärast, et ta räägib äh, tõde ja tõde on see, et me oleme läbi kukkunud kliimamuutuse vastases võitluses, me ei suuda äh, astuda neid julgeid samme, me ei ole juhtrollis, mõned siin kojas on rohkem mures Äh, sellepärast, et äh, lapsed on mõnel päeval koolist eemal, kui sellepärast, äh, mis kliimast saab. Pariisi kliimaeesmärgid äh, Äh, nendest oleme me juba maha jäänud, kahe kraadi eesmärk ei ole reaalne, ÜRO on öelnud, et me peame jääma ühe koma viie äh, kraadi piiresse, kui me ei taha kliimakatastroofi. kiired pretsedenditud muutused on need, mida meil vaja on. kiired ja pretsedenditud muutused aga selles ühisresolutsioonis ei sisaldu Ehm, meie suunas võib lennata ka meteoor ja ainus, mida me teeme või meteoriit ja ainus, mida me teeme, on avame vihmavarju, et end kaitsta selle eest. me ei räägi siin poliitilistest kompromissidest, me räägime teadusest ja selle järgimisest. ning kui homme ei toetata muudatusettepanekuid, mis kutsuvad Euroopa Liidu üles vähendama heitmeid vähemalt viiekümne viie protsendi võrra, ei ole mitte ainult solvang nendele aktivistidele, kes siin pealtvaatajate rõdul on, vaid ütleb neile ka seda, seda, et tulevik ei ole tähtis, kallis, kallid kolleegid, me peame võtma juhtrolli, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab EFTD fraktsiooni nimel sõna üheks minutiks proua Eevi. suur aitäh, austatud president, kallid kolleegid äh,! Ehm, me kõik eh, teame ehm, erinevaid metafoore, eh, neid tunnevad eh, ka kodanikud, kes väljaspool Euroopa Parlamendi ja Euroopa institutsioone on tänavatele tulnud ja demonstreerivad ja küsimus on nüüd järgmine, sellepärast et äh, meil on väga palju erinevaid vastutusi, mida me peame kandma, mitte ainult meie, vaid ka üleilmsel tasandil, aga meie peame endalt küsima, kas meie Euroopana oleme teinud piisavalt, kas me oleme teinud piisavalt selleks, et äh, tagada oma planeedile piisav tulevik äh, ja tõesti hea üleminek nullheitmetele Mm, me peame äh, seda endalt küsima, aga mina seda kõike ei usu, et me oleme piisavalt teinud, äh, sest et sageli ei ole piisavalt tehtud, äh, me oleme teinud võib-olla piisavalt ära paberil, aga kõik on jäänud paberile, reaalsuses ei ole me teinud piisavalt. mina kutsun kolleege ja komisjoni ja nõukogu üles lõpetama praegune poliitika ja me mm, peame Äh, äh, tegelema selle teemaga, mina lähen homme ka tänavatele selleks, et koos noortega demonstreerida, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel äh, üheks minutiks sõna proua Mele. suur aitäh, president! kliimamuutused on kogu planeedi probleemiks, seega tuleb vastutustundlikult suhtuda sellesse ja selleks, et tõhus olla, tuleb arvestada kahe nähtusega, nimelt inimtegur äh, peale kahtesadat äh, aastat äh, metsikut industrialiseerimist, kontrollimatut söekasutust, teine loodustsüklid, mille on kinnitanud ka teadlased ja mille ja teadlaste ähm, arvamuse järgi peaks temperatuur tõusma niikuinii ja inimene ei ole tegelikult selles süüdi. nüüd tuleb sel sinisilmsest Pariisi lepingust kaugemale minna, otsida innovaatilisi lahendusi, tuleb äh, keelduda globaliseerumisest, äh, tuleb piirata äh, energiamahuka tööstuse toetamist, autode toe, autode, sõiduautode toetamist ja nii edasi. ju suur aitäh, äh, austatud kolleeg, teile, teie kõneaeg on nüüd läbi. sellega äh, oleme me ammendanud kõnelejate nimekirja ja annan taas sõna volinik Kalinietele, et ta saaks vastata arutelul kuuldule. suur aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin tänada kõiki saadikuid sõnavõttude eest ja ambitsiooni eest äh, Äh, mida nad on üles näidanud ja, ja suutlikkuse eest kuula, kuulata ära noored, aga kui me räägime äh, noortest, siis me peame asjadest otse rääkima. Äh, kui siin öeldakse, et komisjon ei ole tegutsenud kliimamuutuse vastases võitluses viimase viie aasta jooksul, siis see ei ole õige. viimased viis aastat on periood, äh, kus kliimavastases äh, võitluses on ära tehtud rohkemat kui kunagi varem. me leppisime Pariisis äh, kokku esimeses siduvas rahvusvahelises kliimaleppes ja Euroopa Liidu tehtud töö oli otsustava tähtsusega selle saavutamisel. meil on nüüd lepe, kus on ära toodud need eesmärgid, mille me peame täitma selleks, et kliimamuutustele lõpp teha. meil on vaja igasugust seadusandlust, Äh, selle saavutamiseks, äh, meil on vaja selle koja abi siin ka ja ma tahaksin tänada kõiki fraktsioonide esindajaid, et nad on ambitsioone suurendanud äh, mobiilsuse vallas, CO kahe näitajate vallas, taastuvate energiaallikate vallas, jah, suurepärast tööd olete teinud, me oleme õigel teel ning komisjon on ka öelnud, et aastal äh, kaks tuhat kolmkümmend äh, äh, on meil eesmärgid, aga meil peab olema teatud suund kätte näidatud, noored ütlevad, et nad tahavad näha ambitsioone ja kiiret tegutsemist, komisjon on oma teatises välja pakkunud selle, et me tahame aastaks kaks tuhat viiskümmend muutuda kliimaneutraalseks ja see on vähemalt kakskümmend aastat enne seda, mida teadus on öelnud. IPCC on öelnud, et äh, üleilmselt äh, tuleb äh, kliimaneutraalsus saavutada umbes aastaks kaks tuhat kuuskümmend või seitsekümmend. jah, ma olen sellega täiesti nõus. aga meil on nüüd seadusandlus, meil on ülevaatamisklauslid, aga sellest ei piisa. järgmine parlament ja järgmine komisjon, neid ootab suur vastutus selles teemas. valimiskampaanias tuleb ka ambitsioonikad olla, me peame ambitsioone suurendama kaks tuhat viiskümmend kliimaneutraalsuse eesmärgid, nõukogu peab ka neid toetama, me peame ambitsioone suurendama juba varem, seda me peame siin tegema. ja ma loodan, et Euroopa Liidu valimiskampaanias äh, arutatakse ka seda teemat, ma äh, tean, et noored kuulavad, kodanikud kuulavad, tööstus kuulab seda arutelu, me peame tagama õiglase ülemineku, me ei saa võidelda kliimamuutusega, kui selle tagajärjel jäävad inimesed töötuks, see on võimatu. me peame inimesed kaasama, kodanikud kaasama, äh, me peame muutma seda viisi, kuidas me ressursse kasutame ja see on ju revolutsioon Äh, ma tean, et komisjoni välja pakutud on väga ambitsioonikas, see puudutab kõiki majandussektoreid, see nõuab struktuurseid muutusi, tööstusrevolutsiooni äh, ja kodanike toetus on olemas. nüüd äh, on meil võimalus vastata noorte nõudmistele, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu peab vastama nendele ootustele ja nõudmistele. meil on vaja suuniseid poliitikale ja järgmine komisjon ja parlament peavad sellega nõustuma ja meie peame vastust andma noortele äh,, terasetööstuse töötajatele äh,, söekaevuritele, me peame tagama neile õiglase ülemineku Äh, üleminek äh, peab olema õiglane, sest et siis on võimalik äh, tagada edukas kliimavõitlus, kliimamuutuste vastane võitlus. me peame seda tegema kampaania ajal, valimiste ajal ja ka peale valimisi, aitäh! suur aitäh, härra volinik, teile selle julgustava vastuse eest ja nüüd annan sõna taas proua ministrile nõukogu nimel. austatud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad jällegi äh, tahaksin tänada teid selle väga kasuliku arutelu eest ja nende kommentaaride eest ja ma olen äh, nõus noortega seal rõdul, jah, ma võtan arvesse äh, asjaolu, et üldiselt Euroopa Parlament ja nõukogu jagavad samu eesmärke, aga ka muresid selle teemaga seonduvalt otsustava tähtsusega on see, et me mõtleksime selle peale, kuidas oleks võimalik Euroopa Liidu majandust muuta selliselt, et see tagab parima võimaliku tuleviku äh, meie keskkonnale, meie kodanikele, ettevõtjatele ja tööstusele. Euroopa äh, Liit on pikka aega olnud eesrinnas kliimamuutuste vastases võitluses ja me peaksime seda tööd jätkama ja eeskuju näitama. Rumeenia eesistumise ajal nõukogu jätkab oma tööd kõikide aspektide kallal, mis puudutavad komisjoni poolt välja pakutud visiooni. meie tahame pakkuda selgeid, ühtseid ning äh, fokusseeritud mõtteid selleks, et seda arutelu lihtsustada. suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu, proua minister, teile, austatud kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, ma olen saanud üheksa resolutsiooni ettepanekut selle arutelu lõpetamiseks, üks äh, ITRE komisjonilt, äh, üks äh, keskkonnakomisjonilt, äh, üks EFTD fraktsioonilt, üks resolutsiooni ettepanek Roheliste fraktsioonilt, üks Sotsiaaldemokraatlikult fraktsioonilt, ma olen saanud ka ühe resolutsiooni ettepaneku ALDE fraktsioonilt ja lisaks sellele on ka ECR fraktsioon teinud et resolutsiooni ettepaneku ja Rahvaparteil on samamoodi oma resolutsiooni ettepanek ning kuuel samuti. ehk siis ühtekokku on meil üheksa resolutsiooni ettepanekut, sellega on arutelu lõppenud, hääletame homme Äh, praegusel hetkel tuleb teha mõneminutiline paus, äh, sellepärast et äh, järgmist teemat hakkame arutama täpselt kell kümme, me ootame ära härra Barnier ja ka teised kolleegid, kes tahavad arutelul osaleda, väga vabandan selle pausi pärast ja tahaksin tänada meid eelneva hea arutelu eest ja tahaksin tänada ka noori, kes siia tulid, suur aitäh siia tulemast ja ma usun, et need jõulised sõnad, mis siin kõlasid, äh, ei jää tühjadeks sõnadeks, vaid julgustavad teid edasi tegutsema. suur aitäh ja nüüd äh, peatame koosoleku äh, kuni kella kümneni.